Uh, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, palun omalt poolt vabandust teie kõigi ees ja vabandan ka volinik Pjankovi ees, et ma hiljaks jäin, aga meil, mul oli tarvis viibida pressikonverentsil allkorrusel ja pärast pressikonverentsi kõigepealt esitati küsimusi proua Pjankovskale ja hiljem esitati küsimusi ka mulle, nii et mina olin seal veel kauem. mul kulus vähemalt seitse minutit ajakirjanikega vestlemiseks aga me arutasime Euroopa Liidu ajakirjanikega taasindustrialiseerimise teemat. ma arvan, et see on oluline nii Euroopa Liidu kui Euroopa Parlamendi ja ka meie komisjoni jaoks. nii et vabandan teie kõigi ees, head kolleegid ja tegelikult ka teie ees, proua Pienkovska, et ma mõnevõrra hiljem kohale jõudsin. teeme oma koosolekuga nüüd algust. koosoleku päevakord on teie ees olemas. kas keegi soovib midagi muuta päevakorras? ärgem kõhelgem, andke märku, kui te soovite midagi muuta. aga praegu näib, et kõik on päevakorraga rahul. esimehel teadaandeid praegu ei ole, nii et see on selline hea uudis meile kõigile. ja jätkame kohe kolmanda päevakorrapunktiga Euroopa tööstuse tegevuskava arendamine, arvamuste vahetus volinik Elspeta Penkovskaga, volinik, kes vastutab äh, VKE-de siseturu ja tööstuse valdkonna eest. lubage mul öelda järgmist. meie komisjoni viisteist liiget kohtusid eelmisel nädalal volinik Penkovskaga ja me arutasime seal väga olulist teemat, selleks oli kaitsetööstus ma võin teile öelda, et kohal oli kokku üheksateist kakskümmend äh, saadikut IMCO komisjonist, SEDE komisjonist ja ITRE komisjonist. ja põhimõtteliselt viisteist neist olid just meie komisjoni, ITRE komisjoni liikmed sellel kohtumisel, sest loomulikult meie komisjoni jaoks on tööstuspoliitika ääretult oluline veel kord tänan volinik Benkovskat, et saite võimal-, saite mahti meiega täna siin kohtuda ja me teame, et te olete saatnud tööle ka ühe kirja, aga te ilmselt ise puudutate ka seda kirja, mille te saatsite ministritele ja mis ka meieni jõudis. väga oluline on ka see, et me soovime aidata oma tööstust lisaks tahame lõpule jõuda oma kolmepoolsete läbirääkimistega telekomi ühtse turu osas ilmselt on see teostatav järgmisel nädalal, võib-olla me teame, et esmaspäeval on mm, proua Pilate Castillo meie komisjoni nimel peamine läbirääkija ja mm, mina olen ITRE esimehena kogu läbirääkimiste protsessi juhina ametis. aga nüüd pöördun teie poole, lugupeetud volinik. sõnajärg on teil suur tänu, härra esimees, austatud komisjoni liikmed ma leidsin, et minul on kohustus kohtuda teiega niipea kui võimalik, et selgitada teile, millise kirja ma saatsin kahekümne kaheksale ministrile, ministrite nõukogule, tutvustada meie uut lähenemist tööstuse konkurentsivõime tõhustamises. lisaks leidsin ma, et olen väga oluline, et teie saate esitada küsimusi selle kohta tõsi, tegemist on alles sellise esialgse dokumendiga meie jaoks, kus me räägime tööstuse konkurentsivõimest. aga ma leian, et tegemist on ikkagi väga olulise sammuga, tegemist on uue lähenemisega ja seega ma leidsin, et väga oluline on kogu seda nägemust teiega jagada ma leidsin ka, et vahest oleks kasu sellest, kui ma asetan kogu selle teema laiemasse konteksti. miks me vajame uut tööstuse konkurentsivõime lähenemist, mida see praktikas tähendab ja kuidas tulemusi saavutada? ei pea ilmselt ära märkima seda, et tööstus on komisjoni tegevuskava võtmeteemaks, kõik teavad seda, see esindab kolmekümmend viit miljonit töökohta, see toodab rohkem kui poole meie ekspordist, see rahastab kaheksakümmend protsenti eraviisilisest teadus- ja arendustegevusest. loomulikult panustab see väga oluliselt tootlikkuse suurendamisesse, aga sellest peab saama midagi enamat kui pelk pärand, sellest peab saama meie tulevik me vajame tõhusat konkurentsivõimelist tööstust, mis loob töökohti juba praegu ning ka järgmistel aastakümnetel. sel põhjusel oleme me loonud sellise robustse tööstuse baasi loomise selle komisjoni prioriteediks. näiteks inseneriteaduses, kosmoses, kemikaalitööstuses, autotööstuses me oleme maailma liidrid. aga võib-olla mõni sektor veel, kus me võiksime taasindustrialiseerida Euroopat meie ettevõtted on sageli tegevad innovatsiooni vallas, teadus-arendustegevuses. kolm neljandikku ettevõtetest on viinud sisse innovaatilisi lähenemisi viimase kolme aasta jooksul. aga meie ees on ka väljakutsed, meie investeeringute lõhe on nelisada miljardit eurot tootlikkuse mõttes ja majanduskriis tabas meie tootmissektorit eriti raskelt. see sektor vähenes üheksa koma kahe, kahe protsendi võrra jaanuarist kaks tuhat kaheksa kuni jaanuarini kaks tuhat neliteist. aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat neliteist tootmissektoris langes tööhõive kõikides liikmesriikides peale ühe. Euroopa Liidus tervikuna langes tööhõive kuusteist protsenti, aga Ühendkuningriigis ja Portugalis näiteks rohkem kui kolmkümmend protsenti nagu me kõik näeme, Euroopa majanduse taastumine on olnud palju aeglasem kui maailma teise, teistes osades. Euroopa Liidu tootmise tootlikkus aastal kaks tuhat neliteist oli ikka veel üheksa protsenti madalam kui kõrghetkel aastal kaks tuhat kaheksa. mõningates võtmevaldkondades oleme tõesti oma konkurentidest maha jäämas, näiteks investeerime piisavalt uutesse tehnoloogiatesse, Euroopa Liidu ettevõtete investeeringud teadusesse ja arengusse, tuletame meeste kaheksakümmend protsenti sellest toimub just tööstussektoris see kõik moodustab ainult nelikümmend protsenti selles koguses, mis investeeritakse näiteks Ameerika Ühendriikides. uuringud näitavad, et peaaegu pooled Euroopa tootmist, tootmisettevõtetest ei kasuta ära arenenud tootmistehnoloogiaid ja ei kavatse neid kasutada ka järgmistel aastatel. see on meie ees olev väljakutse isegi nendes valdkondades, kus me oleme tavaliselt juhtpositsioonil, on meil siiski tegemist uute konkurentidega Euroopa Liit on nüüd ainult neljandal kohal innovatsiooniliste piirkondade loetelus, oleme Lõuna-Korea, Ameerika ja Jaapani järel. näiteks keemiasektoris on Euroopa kaotamas oma eelist võrreldes Ameerika Ühendriikidega, seda sellepärast, et Ameerika ettevõtted on hakanud kildagaasi ära kasutama. aga see on tegelikult midagi enamat kui pelgalt statistika, me räägime siin paindlikkuse puudumisest ma tahan paari sõnaga nüüd puudutada oma hiljutist kohtumist. ja sealt tõusetus üks vägagi häiriv näide, üks väga suur hargmaine ettevõte, kes tegutseb üle terve maailma, ütles, et neil on tulemas üks projekt, mille tarbeks neil on tarvis värvata viissada kõrgesti kvalifitseeritud inseneri ja teadlast projekti jaoks, mis kestaks siis kaks kuni kolm aastat vähemalt ja see tegutseb valdavalt ühes Euroopa Liidu asutaja liikmesriigis. nüüd oleks, ettevõte oleks võinud leida inimesi vastavate kvalifikatsioonidega ka selles liikmesriigis ja oleks tegelikult eelistanud ka selles riigis edasi tegutseda, aga lõpuks otsustasid nad seda riski mitte võtta. ja otsustasid seda, seda ettevõtmist viia hoopis Euroopast väljapoole. miks? seda sellepärast, et pärast kahe-kolme aasta lõppu see ettevõte et ilmselt kõiki töötajaid enam ei vajaks ja siis ei suudaks kohaneda uutele oludele Euroopa selles riigis. seega viissada kõrgekvaliteedilist töökohta kaheks-kolmeks aastaks läksid Euroopa jaoks kaotsi. kes Euroopas sellest kasu saab? Need ongi need teemad, millega me peame tegelema, peame olema targad ka lahenduste leidmisel, mida meie lähenemine praktikas tähendab on inimesi, kes leiavad, et üks lahendus on lihtsalt välistele konkurentide nende ees uks sulgeda või siis esitada neile täiendavaid nõudmisi. jah, ma saan sellest seisukohast aru, aga ma arvan, et see ei ole õige viis, kuidas edasi liikuda. selline lähenemine lihtsalt vähendab valikuvõimalusi ning suurendab kulusid nii tarbijate kui ka ettevõtete jaoks, kes neid tooteid kasutavad lahendus oleks ise ohjad haarata, me peame looma tugiraamistiku oma ettevõtetele, nad oskaksid kohaneda ja saaksid kasvada. me vajame avatud integreeritud lähenemist tööstusele. kõigepealt peame hõlbustama ettevõtete integratsiooni ühtsesse turgu ja ülemaailmsetesse väärtusahelatesse. ülemaailmsed väärtusahelad ja võrgustikud ongi need, mille pinnal tänapäeval maailm toimib tänapäeval ei leidu ühtegi sellist toodet peaaegu, mille oleks loonud ainult üks ettevõte. üks ettevõte ühes tehases, ühes kohas ei uuri, loo ja tooda toodet tervikuna algusest lõpuni. toote erinevad osad töötatakse välja erinevate ettevõtete poolt erinevates sektorites üle terve maailma meie kõige edukamad ettevõtted tegutsevad äh, täiesti ühtsete väärtusahelate näol tänu uutele digitaaltehnoloogiatele on äh, kogu see lähenemine mõnevõrra ähmasem, ei ole enam sellist ühtsust, seega me vajame radikaalseid muudatusi, mis tegelikult on juba ka aset leidmas. kõigepealt digitaliseerimine võimaldab tootjatel vastata eraldi äh, klientide soovidele, seda nimetatakse nõndanimetatud tellimus masstootmiseks. teiseks, ettevõtete jaoks on muutumas kergemaks ja kasumlikumaks ühendada kaubad ja teenused. kolmandaks, see kõik hakkab mõjutama kogu ettevõtluskeskkonda tooteid hakatakse pakkuma ühena, toodetakse see toode ning sellega kaasas käib ka vastav teenus. siin on just autotööstus käib väga hea näide, auto muutub üha enam selliseks individualiseeritud tooteks, isegi unikaalseks tooteks lisaks autotootjad juba lisaks sellele nad müüvad autosid, nagu me kõik teame, need pakuvad ka äh, järelhooldust, äh, muid teenuseid. auto tootmine ongi selline valdkond, mis auto müügist äh, muutub justkui selliseks täiuslikuks liikuvuse valdkonna arendajaks. see annabki võimaluse ettevõtjatele kasutada ära lisandväärtust kogu väärtusahela piires me ei pea abistama mitte ainult Euroopa Liidu ettevõtetel aitama olla osal nendes väärtusahelates, vaid peame tagama ka selle, et meie jääme juhtpositsioonile just nendes kõige kõrgemat lisandväärtust omavates valdkondades. kuna kaubad ja teenused on üha enam ja enam omavahel seotud, see igasugused piirangud teenustele hakkavad pärssima kaupade müüki seega me peame eemaldama kõik tõkked nii kaupade kui teenuste osas oma ühiselt turult. uue tööstuslähenemise teine osa on see, et me peame panustama Euroopa Liidu tööstuse ajakohastamisesse. peame kutsuma üles Euroopa Liidu ettevõtteid kohanema, kas siis digitaliseerimise teel, sel moel, et töötatakse välja energiatõhusa tehnoloogiad või et võetakse kasutusele uued kaasaegsemad tehnoloogiad taaskord, paljud Euroopa Liidu ettevõtted on juba edu saavutanud. toon teile järgmise näite digitaliseerimisest. eelmisel aastal kohtusin, eelmisel nädalal kohtusin ettevõttega, kes tegutseb suurandmete vallas ja andmete turvalisuse vallas. tegemist on väga tähtsa teemavaldkonnaga praegu. ja see ettevõte pakub välja tehnilisi lahendusi, kaitsmaks tööstuse andmeid soovimatu jagamise eest või et see oleks siis ligipääsetav kolmandatele osapooltele tegemist on ainsa Euroopa ettevõttega, mis konkureerib praegu nelja Ameerika konkurendiga, seda, seda maailma tasandil. me vajame üha enam ja enam selliseid ettevõtteid. aga need ettevõtted omakorda vajavad selgeid reegleid, kuidas kasutada suurandmeid ja kuidas tagada avatud juurdepääs. see tähendab seda, et peab olema tööjõud, kes on vastavate oskustega ja kõik ettevõtted muide puudutavad seda teemat, kui me oleme nendega vestelnud, ütlevad, et see on ääretult oluline praegu viiendik ülikooli lõpetanutest töötavad äh, väheste oskusnõuetega töökohtadel. see näitab, et selgelt midagi on valesti meie haridussüsteemiga. me peame oma tööjõu äh, ette valmistama just digitaalseks ajastuks. meil praegu on IKT spetsialistidest puudus, sellega peab tegelema. Te teate, et sel aastal üks koma viis miljonit vaba töökohta on IKT sektoris saadaval ja see number aina kasvab lisaks ma hakkan toetama ka tööstuslikku transformatsiooni. me peame toetama energiatõhusat lähenemist. see on ääretult oluline just Energialiidu kontekstis, ka ma toetan Energialiitu igati. energiatõhusus tähendab madalamaid emissioone. lisaks peame seda kõike tegema võimalikult kulutõhusalt ja tegema samas ka väga tõhusat koostööd äh, tööstusega. see on minu meelest väga tähtis. seda sellepärast, et äh, suure tõenäosusega Euroopa tööstus peab ju teadma, mis saab äh, toimuma viie, kümne, viieteist aasta pärast Euroopas ma loodan, et siin ei ole mingit vastuolu konkurentsivõimelise tööstuse vahel ja selle tööstuse vahel, mis suudab seista vastu kliima väljakutsetele me peame seda arutelu pidama väga üheskoos tööstusega. ja lõpetuseks me vajame ka turvalist energiavarustust, see on väga oluline ja see ei ole tähtis mitte ainult meie tööstuse jaoks, vaid ennekõike on see oluline just meie julgeoleku tagamiseks. kui Euroopa tahab jääda oluliseks tegijaks maailmas, siis peab meie tööstus muutuma kaasaegsemaks ja peame looma uusi äh, tehnoloogilisi lähenemisi. toon teile kaks näidest, näidet, äh, kõigepealt äh, kosmosesektor ja kaitsetööstus. puudutan neid kahte valdkonda lühidalt. nii nagu ma enne ütlesin, mul oli võimalik kaitsetööstuse teemat arutada eelmisel nädalal, aga nüüd kosmose juurde Euroopas on kaks peamist programmi, Copernicus ja Galileo. Need loovad just sellist konkurentsivõimelist ja väga innovatiivset tööstust. ja nüüd äh, kaitsetööstuse osas tõepoolest me oleme siin näinud, et äh, teadusrahastus on oluliselt suurenenud ka kaitsetööstuse vallas. me vajame tõhusat äh, vastavat sektorit Euroopas, et me oleksime innovatsiooni juhtpositsioonil, et me suudame ära kasutada täielikult integreeritud ühtset turgu ja kolmas osa meie uuest lähenemisest on see, et peame tagama, et meil on ettevõtluse sõbralik keskkond. ma arvan, et see on selline kõige laiaulatuslikum valdkond. arukas tehnoloogia eeldab ka arukat tööstuskeskkonda. paar kuud tagasi ühe ettevõtte tegevjuht äh, edastas meile sellise teabe, et just ühisturg võimaldas nende ettevõttel laieneda piiriüleselt aga selleks, et saada täiendavat rahastust, pidid nad siiski pöörduma Ameerika Ühendriikide poole. aga loomulikult siin taandub kõik ka paremale õigusloomele. me peame sellega tegelema, peame seda uurima ja tegema seda sektoripõhiselt. nii, kuidas siis need, neid kahte esimest eesmärki täita? kõigepealt peame vaatama, millised on meie majanduskasvu võimalused, seega selle asemel, et meil oleks üks isoleeritud strateegia, oleme just tööstus- ja konkurentsivõime seadnud komisjoni poliitika keskmesse. selline peavoolustamine tähendab seda, et kõik komisjoni algatused on sellised, mida vaadatakse just tööstuse aspektist et see tööstuse element on kõikide nende algatuste ja strateegiate juures olemas. see käib kõikide strateegiate kohta, mis käesoleval aastal on heakskiidu saanud. näiteks võtame siin kapitaliturgude liidu, energialiidu paketi ja loomulikult samuti on see oluline meie ühisturustrateegia jaoks käesoleva aasta lõpuks. me vajame just sellist siseturustrateegiat, et tõhustada investeeringuid, edendada innovatsiooni, aidata VKE-sid ja idufirmasid, vajame strateegiat, mis peab ikka silmas ka tarbijaid, sest ilma tarbijateta poleks ju ka turgu. teiseks, meil peab olema selline ühtne nägemus asjadest. me peame kogu aeg vaatama, kuidas rahalisi vahendeid nii tõhusalt ära kasutada kui vähegi võimalik. peame optimeerima vahendite kasutamist, peame tagama, et meie seadusandlus toimib, peame suutma seda paremini ellu rakendada aga tegelikult ma arvan, et me peame veelgi kaugemale minema. me peame kõiki neid elemente kombineerima nii tõhusalt kui võimalik. ja sel põhjusel ma äh, korraldasin ümber kogu peadirektoraadi, et see kapseldunud mõtlemine murda. see on selline lähenemisviisi muudatus, selle asemel, et meil on eraldiseisvad tegevuskavad, näiteks terasesektor ja farmaatsiasektori jaoks on meil nüüd üks integreeritud kava. aga loomulikult võtame arvesse iga sektori eripärasid ja kolmandaks, ilmselge on see, et me peame töötama üheskoos, me üheskoos komisjoni ja ettevõtetega. ja ma olen seda kuulnud juba pidevalt, kaheksa kuud nüüd olen käinud ja suhelnud ettevõtetega, tööstusesindajatega, tarbijatega oluline ongi kõikide nägemus kokku koguda. lisaks on tarvis häid suhteid ettevõtete ja liikmesriikide valitsuste vahel seda sellepärast, et meie tööstusesse saab suuresti panustada ka just liikmesriikide valitsuste tasandil. lisaks vajame partnerlussuhteid ka Euroopa Liidu Komisjoni ja teiste institutsioonide vahel. meie eesmärgiks on luua ettevõtete jaoks võimalused kasutamaks ära seda potentsiaali, mis meil on välja pakkuda. peame ühisturgu ja vastavaid meetmeid võimalikult hästi ära kasutama, looma selle pinnalt äh, uusi töökohti Euroopas peame kaitsma oma tarbijaid, olles samas ka avatud maailmale. aga kõige olulisem on see, et me peame kuulama tööstust, peame tööstust alal hoidma. meil peab olema tugev konkurentsivõimeline tööstus Euroopas, suur tänu! Um... suur tänu, proua volinik, suur tänu selle ettekande eest. see oli hea sissejuhatus meie arutelule ja me käsitleme siis Euroopa tööstustegevuskava arengut ja muud. ja nüüd fraktsioonide esindajad saavad kõigepealt äh, sõna. ja proua Niibler saab sõna Rahvapartei nimel. palun, proua, sõna on teil. suur tänu, härra eesistuja kõigepealt sooviksin äh, proua volinikku tänada. suur tänu äh, selle eest, et olete tulnud äh, siia meiega vestlema, asja arutama ja kõigepealt ma sooviksin nentida, et minu meelest on see vägagi tervitatav, et tööstuspoliitika on nii suure tähelepanu vääriliseks andnud teie käes ja et ka selgesti ütlesite, et koostöö ettevõtetega, tööstusega on teie jaoks oluline ja loomulikult ka äh, poliitikas äh, pöörata tähelepanu ka meie kodanike tarbijate huvidele ja loomulikult me peame arvestama ka sellega, et kui me soovime tagada majanduskasvu, konkurentsivõime ja töökohad Euroopa Liidus, siis äh, see kindlasti mõjutab ka teie tegevusvaldkonda ja me peame ka vaatama, kuidas siseturgu edasi arendada, isegi kui meie ettevõtted, tööstus üleilmastuvas ähm, maailmas tegutsevad ja peavad ka vastavat tuge saama. ja seetõttu ma sooviksingi teada, millised on teiepoolsed konkreetsed ettepanekud, mida te olete siin kaalunud, milliseid ettepanekuid, ma tean, et mõningaid üksikasju juba kaalutakse ka parlamendis, me oleme selle tööga juba alustanud, näiteks REFit ähm, programm, see parema õigusloome programm teie äh, soovite edasi arendada digitaalset siseturgu, see on ka seotud paljude üksikute küsimustega, et kuidas me saavutame selle, et digitaalset keskkonda ümber kujundada ja paljud on siin rääkinud ka revolutsioonist neli punkt null, aga ma täpselt ei tea, millised on lähtepunktid, milline on poliitiline raamistik, milline on õiguslik raamistik äh, siinkohal, milline peab olema see raamistik, äh, et et äh, me saaksime ka oma ettevõtteid paremini toetada, et kas siin oleks vaja rohkem standardiseerimist äh, läbi viia selleks, et toetada oma tööstust või oleks siin ka mingisuguseid õigusloomelisi ettepanekuid vaja, et olukorda lihtsustada meie ettevõtjatele ja tööstusele? ja mul on hea meel, et te siin ka siseturu strateegiat mainisite, et kuidas see saab meie tööstust üleilmastuvas maailmas edasi arendada, see on ka oluline. mul oleks ka üks konkreetne küsimus äh, ühe valdkonna kohta, mis jääb ka teie pädevuse alla. ja seda te küll täpsemalt ei maininud, aga see on minu meelest vägagi oluline, see puudutab äh, siis ähm, kosmosepoliitikat, äh, õhutransporti ja satelliite, nagu te teate, meil on kaks juhtprojekti, Copernicus ja Galileo ja neid äh, projekte me oleme ka siin komisjonis äh, väga tõhusalt ähm, arutanud, et ähm, ja nüüd mõlemad projektid on väga hästi edasi arenenud ning mul oleks küsimus äh, Kopernikus ja Galileoga, mis neist edasi saab, kas te kavandate ka oma viieaastase ametiperioodi jooksul uusi kosmoseprogramme, kas Kopernikuse puhul ja Galileo puhul on veel mingeid edasiarenguid näha? ja parlamendi nimel ma tohtisin ka kunagi koostada seisukohakirja, mis puudutas siis ka kosmosepoliitikat ja me soovisime ka teada siis selles kirjas, et et milline saab olema Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriikide erinevate agentuuride ja tööstuse äh, roll ja kas te olete ka arutanud ähm, erinevate huvirühmade ähm, kindla äh, piirilisemat eristamist? samuti, kas te olete kaalunud ka uusi rahastusmudeleid nii nagu Kopernikuse ja Galileo puhul ma olin ka viimasel äh, kosmosekonverentsil äh, ja ma väga tähelepanelikult kuulasin seal, mida tehakse Hiinas, USA-s selles küsimuses, nimelt äh, kuidas satelliitide struktuuri kasutada, aga näiteks ka hoopis teistsuguste internetiteenuste pakkumiseks. ja mm, kas te olete ka mõelnud äh, siin midagi sellist, et Euroopa tasandil me võiksime ka minna edasi uue projektiga, mida saaks kas ka kaasrahastada. Need olid minu küsimused ja ootan huviga meie arutelu. suur tänu, proua Nibler. Äh, neli minutit kõnelesite, see tähendab, et iga poliitilise, iga fraktsiooni esindaja saab nüüd äh, neli minutit. nüüd sotsialistide demokraatide nimel saab sõna härra Martin ja teie kolleeg andis teile just võimaluse rääkida neli minutit. suur aitäh, ma püüan, et, et ma ei lähe üle nelja minuti kolmekümne sekundi. kuulasin siin seda tõdemust, äh, mille ütles välja volinik ja mina saan äh, paljuga nõustuda aga kahjuks oleksin võib-olla detaile rohkem soovinud kuulda selle, selle kohta, mida siis teha investeeringutega, investeerimisfondiga ja milliseid vigu on tehtud. investeeringutest ei piisa see on väga keeruline teema meie jaoks ja oleksin soovinud ka kuulda selle kohta ka, kas Euroopa Liidul ei ole midagi välja mõeldud selleks, et turu jätkuvus äh, oleks, oleks tagatud. konkurents ülemaailmne on väga-väga äh, tõsine, väga tihe ja me äh, kasutame ikka kaheksakümnendate aastate vahendeid Airbus näiteks gigant ei saa lihtsalt hakkama maailma tasandil täna. see on ähm, oluline, see tuleks ka kuidagi esile tuua ja teiseks Mm. kõik võivad igasuguseid äh, poliitikaid välja mõelda selleks, et äh, äh, tagada võrdväärsed konkurentsitingimused, aga see peab puudutama mitte ainult rahvusvahelist tasandit, vaid Euroopa Liidu sees on samuti ebaõiglased tingimused ja ma olen natukene siin üllatunud, mulle tundub, et sotsiaalmudelid kavatsetakse läbi vaadata uuesti, töötajate õigused Äh, on täna tööta-, äh, kollektiivlepinguga seotud. kas te saaksite meile natukene ka kindlust anda natuke, sellepärast et äh, võib-olla tuleks ikkagi mingisugused täiendavad, täiendavad garantiid anda töötajatele, sellepärast et töötajatel puudub kindlus praeguses olukorras. juba mitu aastat on nii, et kapitaliga riskida enam ei soovita, aga see ähm, ähm lahjendab ka meie sotsiaalpoliitikat, kuidas on võimalik turgusid rahustada, investoreid rahustada, öelda, et tulge meile, me võtame riskid endale, enda kanda, võib-olla see poliitika tuleks uuesti läbi vaadata ja veel te rääkisite ettevõtetest, aga mis see üks ettevõte on? ettevõte on eelkõige kapital, äh, varad, aga ka töötajad, inimesed, naised ja mehed. mida te arvate sotsiaaldialoogist äh, kui võimalusest ettevõttes rikkust suurendada? sellest ei ole eriti palju räägitud ja veel äh, muidugi äh, äh, need ettevõtted, kes tõesti konkureerivad rahvusvahelisel turul, need eh, ka investeerivad, investeerivad eh, töövahenditesse, aga ei tohi unustada, et nad peavad investeerima ka töötajatesse. võib-olla peaks mingisugune sotsiaalmudeli läbivaatamine seoses eh, kollektiivlepingutega samuti korraldada. ja veel tahaksin veel paar sõna lisada Te rääkisite, et eh, teadus- ja arendustegevusse investeeringud on puudulikud, aga milliseid väljapääse te näete, kuidas õhutada suuri ettevõtteid investeerima, kuidas neid eh, Euroopasse investeerima õhutada, sellepärast et maailma tasandil nüüd võrrelda ennast teistega, me oleme ikkagi palju maha jäänud oma investeeringutega. Euroopasse lihtsalt ei investeeritagi enam, lausa alla kahe protsendi on teadusinvesteeringud meil. tänan. aitäh, härra kolleeg. see tähendab, et äh, prouad saavad neli ja pool minutit äh, kõnega ja härrad saavad neli minutit kõnega. kolleeg Fox ECR-i nimel, palun. aitäh, härra eesistuja. proua Biankovska, tere tulemast meie koosolekule ja suur tänu sellest, et tulite siia ja ma alustaksin sellest, et ma sooviksin teie osakonda, äh, olete toetanud minu ring-, äh, hääle, valimisringkonna äh, ettevõtjad, ma saan aru, et te võite üllatada, et Briti konservatiiv teid tänab abi eest, aga palun väga. nüüd tolliküsimused. me oleme näinud, et te olete tõesti tolliküsimusi äh, lahendanud, olete aidanud ühte väikest ettevõtet ja suur tänu teile selle eest. nüüd tulles teie ettekande juurde. väga äh, palju te rääkisite sellest, kuidas tuleb abistada VKE-sid ja see on tõesti tervitatav aga mida mina tuvastasin, oli palju sooje sõnu ja väga vähe konkreetseid samme ja ma teeksin teile ettepaneku, soovitaksin eh, nimelt eh, tööstust, eh, et väiksed, suured ei vaja suuri plaane Euroopast. mida nad vajavad, on see, et neil võimaldatakse edasi minna, värvata inimesi, luua töökohti ja suurendada majanduskasvu ja suurendada jõukust, heaolu meie kõigi jaoks. ja ma arvan, et probleemiks on see, et meil on liiga palju ja mitte liiga vähe Euroopat ja teie osakond ja komisjon üldiselt teeks meile teene, kui te vähendaksite õigusloomet ja ei tuleks välja aina uute komplitseeritud ähm, õigusloomeliste algatustega. ma sooviksin teile esitada ka ühe küsimuse, mille ma esitasin teile juba teie kuulamisel, see oli kaksteist kuud tagasi, te võib-olla mäletate, kui ma küsisin teie käest, et milline äh, Euroopa õigusaktide kõige meelsamini tagasi võtaksite ja te tegelikult ei suutnud ühtegi välja valida. proua volinik, nüüd olete juba peaaegu kaksteist kuud olnud volinikuks, peaaegu kaksteist kuud olete volinikuks olnud ja ma loodan, et arvestades seda aega, mis te ametis olete olnud, et võib-olla võite nimetada vähemalt ühe õigusakti, mille te soovite tagasi võtta. kas te oskaksite öelda, milline õigusakt see ole, millest sooviksite lahti saada? härra eesistuja, järgmisena kolleeg De Backer äh, ALDE nimel, palun. aitäh, aitäh, härra eesistuja. ka minu poolt mõned küsimused ja suur tänu, proua volinik, äh, selle kirja eest, mille te olete saatnud komisjonile ja ka mina leian, et ma ütlen alati naljaga pooleks, et teie peadirektoraat on see, kes kirjutab kõige paremaid kirju, valgeid raamatuid ja rohelisi raamatuid, aga kõige olulisem on siiski rakendusfaas. ja minu küsimus ongi seotud äh, sellega, te teate, et väga paljud teie poliitikaalgatused, mida te ka oma kirjas mainisite, äh, vajavad äh, abi, toetust liikmesriikidelt ja kontroll on ka liikmesriikides ja ma sooviksingi teada, et milline kuidas te saaksite paremat koostööd teha nendega, nii et äh, tõesti see õigusloomega jõustuks härra Fox juba ütles, et võib-olla me vajame vähem Euroopat ja, ja, ja õigusloome, äh, mida tuleb rakendada kõikides liikmesriikides, ka teie omas, et äh, me peaksime ka vaatama, kuidas me saame ka veenda liikmesriike, et Euroopa poolt tõesti lisandväärtus äh, tuleb nende ähm, õigusaktides, nii et kuidas äh, saate siis ka õigus äh, loomelises töös liikmesriigid endaga ühte paati nii-öelda. ja nüüd energiapoliitika, ma tean, et see ei ole küll sajaprotsendiliselt ähm, teie pädevusvaldkonnas, aga sellegipoolest see ähm, väga suurel määral mõjutab seda, kuidas Euroopa tööstus saaks konkurentsivõimeliseks jääda ülemaailmsel tasandil, nii et meil on olemas ettepanek selles osas Äh, mida, kuidas teie seda hindate, mida te, millised on puudujäägid äh, tööstusplaanis äh, selles küsimuses? ja nüüd meil on olemas ka heitmetega kauplemise skeemi kohta mm, ettepanek ja me oleme siin väga palju arutanud seda küsinud, arutanud ja te oma kirjas seda ei maininud, aga me, mida te arvate, et mida me peaksime parandama võrreldes praeguse skeemiga? selleks, et rohestada oma majandust, aga samas ikkagi tagada oma äh, tööstuse rahvusvaheline konkurentsivõimelisus ja me oleme ka näinud, et, et mõningad ettevõtted, kes on väga palju investeerinud viimasel ajal viimase, tõesti viimase, kaasaegsesse tehnoloogiasse, et nad ei saa samas ähm, edasi tegutseda, ilma et nad turult veel lisaõigusi ähm, ostaksid, et äh, kas, äh, kuidas te abistaksite ka neid ettevõtteid? ja nüüd veel üks küsimus, mis puudutab praegust seadusloomet. me näeme, et meie majandustes on äh, toimunud muutus, me oleme liitumas, liikumas tootepõhiselt teenusepõhisele majandusele, see mõjutab ka meie tööstust, see ja mm, see kajastub äh, näiteks ka ringmajanduses ähm, ja mm, teistes majandusvaldkondades, aga nii Euroopa tasandi kui ka liikmesriigi tasandi õigusloome tegelikult takistab seda arengut ja ma sooviksin teada, millised on teie prioriteedid selles valdkonnas, sest see muutus toimub, on toimumas ja meil on ka oma kodanikelt mandaat äh, saadud selleks, et et äh, tagada mänguruum ka kõikidele ettevõtetele ja äh, tagada see, et ka uusi äh, teenuseid saaks pakkuda oma kodanikele, nii et kolmekümne sekundiga vähem kui minu eelkõneleja sai nüüd hakkama, aga nii, sellised siis minu konkreetsed küsimused teile. aitäh teile teie küsimuste ja kommentaaride eest. nüüd kolleeg Pütikover Roheliste nimel, palun. aitäh, eesistuja aitäh, proua volinik, teie ettekande eest. Teie ettekandes on väga palju sellist, millega ma nõustun ja arvatavasti kõik nõustuvad. näiteks, et te ütlesite, et me ei tohiks loorberitele puhkama jääda ja peaksime arvestama sellega, et konkurents on ikkagi karm, mis puudutab siis innovatsiooni ja ka teisi element, eh, mis on seotud ettevõtete ja tööstuse arenguga. ja vähemalt eh, mina nõustun sellega, et, eh, et me ei tohiks luua sellist strateegiat, mis sulgeb meie uksed. ma olen nõus sellega, et innovatsiooni tuleb edendada, tuleb tähelepanu pöörata väärtusahelatele, ma olen nõus sellega, et me peame loobuma kapseldumisest ja see, kusjuures ei ole uus poliitika sellepärast et endine ähm, komisjoni koosseis Barroso komisjon äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teadises äh, juba õigustatult sellise strateegiaga välja tuli ja ma loodan, et te lähete selle strateegiaga edasi, aga mida ma ei leia, on äh, poliitikad, poliitikate spetsiifilisemaks muutmine, konkreetsemaks muutmine. samuti, milles ma näen puudujääke on see, et äh, ma ei kuulnud ühtegi mõtet selle kohta, kuidas me ühe vähe oluli-, väga olulise pro-, poliitilise probleemiga hakkama saaksime. meil ei ole Euroopa tööstuspoliitikas pädevust, nii et me peame tegema koostööd liikmesriikidega ja küsimus ongi, et kuidas me saaksime mobiliseerida liikmesriike näiteks selles osas, äh, mis puudutab kaasaegset innovatiivset tehnoloogiat me teame, et ähm, paljud, see ei ole paljude liikmesriikide ähm, huvides, kuidas me saaksime sellise ühise raamistiku luua selleks, et äh, Euroopat paremaks muuta. mina kardan, et täpselt nii, nagu härra Fox ütles, soojatest sõnadest ei ole abi ei VKE-del ega ka kellelgi teisel. paari punkti osas ma teiega nõus ei ole, proua volinik Te rääkisite mitmel korral äh, tööstus äh, konkurentsivõimelisusest, aga te ei maininud äh, üldse seda, et see komisjon ja kogu koda eelmisel aastal nõustus sellega, et me peaksime välja töötama poliitika, mis viib kokku konkurentsivõimelisuse ja jätkusuutlikkuse ja ka oma sissejuhatuses te ütlesite, et ei ole vastuolu nende kahe küsimuse vahel aga te peate mõlema aspektiga arvestama, et ei ole vastuolu tööstuspoliitika ja sotsiaalküsimuste vahel, aga ainult sellisel juhul, kui te nende mõlemaga arvestate. ja kui te, kui ma õigesti kuulasin, siis te ei maininud ka keskkonnainstitutsioone, te ei maininud ametiühinguid või siis ka töövõtjate esindajaid, nii et ka nemad peavad panustama, kui ma nüüd võtan eh, innovatsiooni küsimuse, siis äh, siin äh, innovatsioon on äärmiselt oluline tööstuse edendamiseks ja seda ei tee mitte ainult insenerid, vaid seda teeb äh, ka, teevad ka meie töövõtjad, nii et me peame tõesti rääkima nende inimestega, mitte ainult mõndadega rääkima. ja ma osalesin täna hommikul ka ühel konverentsil, mis puudutas siis lisatootmist ja nemad rääkisid standarditest ja õigusloomest selleks, et edendada nende ettevõtlust. ja kui ma kuulan teid, kui ma kuulan VKE-sid, siis nad üt-, siis äh, nad ütlevad, et äh, kõiki teenuseid ei saa kaotada, sellepärast need teenused on VKE-dele olulised ja, ja seetõttu äh, me peame poliitikate osas äh, spetsiifilisemad olema ja ma ei ole kuulnud ka uusi lähenemisviise. ma loodan, et jätkusuutlikkuse äh, eiramine ei ole teie äh, uueks lähenemiseks. aitäh ja kolleeg Sidikiotis kuue nimel. suur tänu aga meie soovime siin tervitada mm, proua Piankovskat ja me kuulsime teilt äh, väga palju ja meie meelest on tegu ikkagi sellega, et me peaksime täpsemalt vaatama kriisi põhjuseid, millised need täpselt on, sellepärast et äh, kriisid äh, põhinevad väga karmil kasinuspoliitikal, mida paljudes liikmesriikides endiselt veel järgitakse ja kohaldatakse ja põhimõtteliselt on tegu poliitikaga, mis viib retsessioonini, mis vähendab ka majanduskasvu ja need on just need meetmed, mis on suunatud paljude riikide majanduskasvu ja, ja ka tööstuskasvu vastu ja meie oleme näiteks Kreekas näinud, et meie tööstus on kahanenud ja tänu sellele ka meie töövõtjate äh, õigusi on piiratud, väga paljud VKE-d pidid oma tegevuse lõpetama ja miljonid inimesed on töötud ja ma arvan, et meil oleks vaja sellist üldist ähm, kõikehõlmavat tööstuspoliitikat, mis äh, ei välista kedagi ja me peame ka eelkõige tähelepanu pöörama just äh, noortele, tuleb luua uusi turvalisi töökohti, mis tagavad ka inimväärika sissetuleku ja loomulikult on meil vaja ka jätkusuutlikku äh, Äh, majanduslikku arengut. meie meelest Euroopa tööstuspoliitika on ainult sellisel juhul väärtuslik, kui saaks lahendada neid probleeme, mis on praegu loodud ja ma ütlesin juba, et senine poliitika on viinud nende probleemideni, see äärmuslik äh, liberaliseerimispoliitika samuti vastutab nende tulemuste eest. meie jaoks on äärmiselt oluline see, et eelkõige just avaliku sektori investeeringuid äh, edendatakse, sellepärast et riik, riigid on kohustatud Euroopa ettevõtetele äh, toetust andma selleks, et nad saaksid ka ähm, oma tegevust äh, laiendada. ilma, et äh, ja siin tuleks võib-olla ka riigiabi küsimus uuesti üle vaadata, sellepärast et sellisel juhul me suudaksime ka oma tööstuse konkurentsivõimelisust tugevdada võrreldes teiste riikide omaga. jah, veel üks küsimus ECR ja ALDE fraktsioon juba puudutas seda küsimust, tegu ei ole mitte kas vähema või rohkem Euroopaga, vaid oluline on see, et millist Euroopat me soovime. me soovime saada sotsiaalsemat Euroopat, mis võimaldab majanduskasvu ja mis eelkõige ka inimestele nende õigused tagab ja ka toetab ja edendab neid väärtusi, mis meile kõigile olulised on ja proua Piankovska, ma ei saanud ühest asjast päris täpselt aru. võtame ühe näite Te rääkisite ühest äh, ettevõttest, äh, kes otsis äh, viitesadat kvalifitseeritud töötajat selleks, et Euroopas toota. aga mida te soovisite sellega öelda, kas tegu on sellega, et Euroopa töösuhteid soovitakse kuidagi õõnestada töötajate õigusi, töötasusid soovitakse vähendada selleks, et jääda konkurentsivõimeliseks? selline tööstus rajaneks täiesti valedel alustel. ja ma arvan, et ähm, need ei ole sugugi mitte stabiilsed äh, alused, mis tagaksid ähm, nii äh, kollektiivlepingute tingimused kui siis ka äh, töökohad. ja me näeme pidevalt, et ähm, edendatakse selliseid meetmeid eelkõige just nendes riikides, kus pangandussüsteem on kriisi sattunud või ka, kus on ka teisi kriisielemente tuvastatud, et me oleme näinud, et Euroopa Komisjoni teeb ettepanekuid meetmete kohta, mis selleks, et tööstust tugevdada, aga oluline on võtta meetmeid ka nendes riikides, kus kriisi tõttu tööstus on eriti kannatanud. sest aga samas me näeme, et äh, vahendeid äh, eelarvest on ja kärbitakse neid vahendeid, mis on suunatud just äh, teadusuuringutesse ja innovatsiooni. ja samuti ma sooviksin ka teada, kuidas te soovite abistada, milliseid meetmeid võtta selleks, et väiksemaid ettevõtteid toetada, sellepärast et nemad peavad ka ebaõiglase konkurentsiga võitlema, sest teistes maailma piirkondades on hoopis teistsugused toetusmeetmed kavandatud, näiteks ma mõtlesin konkreetselt TTIP-ile. sellel võib olla väga negatiivne mõju Euroopa väiksematele ettevõtetele. aitäh! järgmisena saab sõna EFTD nimel kolleeg Pirel. aitäh, härra eesistuja! proua volinik! tähelepanelikult kulu, ku, lugesin teie kirja, seal oli üks lõige ähm, lisas, mis käsitles siis ähm, ettevõtluse sõbralikku keskkonda, kus ähm, äh, mainiti ka juurdepääsu parandamist laenudele ka VKE-dele. aga nüüd enne, kui me nende aspektide juurde läheme, võib-olla peaksime rääkima ka sellest, kuidas tõhusalt äh, rakendada neid instrumente, mis meil juba olemas on näiteks eh, mis puudutab eh, makseviivituste eh, õigusakti rakendamist, see on jällegi tõhus õigusakt selleks, et anda natukene rohkem nii-öelda hapnikku VKE-dele, sellepärast et neil on tõesti vaja juurdepääsu krediitidele ja kui Euroopa Parlament võttis hiljuti vastu ka resolutsiooni selle õigusakti tõhususe kohta aga mis saab nendest ettepanekutest nüüd edasi, mis me tegime? me peame ka teadma, et alates kaks tuhat kolmteist on ette nähtud kolmkümmend päeva maksimaalse ähm, perioodi kohta, ähm, mis puudutab siis väljamakseid avalikust sektorist ja Itaalias oli see, on see seitsesada viiskümmend kuus päeva, et mida komisjon sellega kavatseb ette võtta, et mõningatel juhtudel on äh, tuvastatud, et just avalik sektor on see, kes äh, arvete maksmisega äh, kõige rohkem viivitab. Itaalias seitsekümmend protsenti ettevõtetest, keda intervjueeriti, öeldi, et tegelikult sellel direktiivil ei ole mitte mingit positiivset mõju olnud ähm, makseviivituste kohas. mida te kavatsete selle tulemusega peale hakata? nüüd üks teine küsimus. Euroopa patent paistab, et see kehtib ainult nendele ettevõtetele, kes äh, on registreerinud oma tegevuse kahekümne kaheksas liikmesriigis. aga mis saab äh, väikeettevõtetest, kes, äh, kes saavad kasu väga geograafiliselt piiratud kaitsest? aitäh! ja nüüd? proua Barba Kapl Of Europe, of nations and freedom. Danke. Aitäh. aitäh, äh, härra eesistuja, aitäh, proua volinik, äh, suur tänu äh, teie ettekande eest. mul oli väga hea meel kuulda, et te olete tõesti väga südamelähedaselt võtnud Euroopa tööstuse ja arengu. Äh, nüüd kolm punkti, äh, mida te mainisite ka oma kirjas, mida siin täna juba mainiti, nimelt äh, see puudutab siis lõimumist, moderniseerimist, kliimasõbralikke ettevõtteid, nii et see on kindlasti väga hea visioon Euroopa jaoks, see on ka toetamist väärt ja mina soovin teile selle rakendamisel, visiooni rakendamisel kõike head ja palju edu. nüüd veel üks punkt see puudutab põhivoolustamist, et tuleb arvestada tööstuse konkurentsivõimelisusega erinevates poliitikavaldkondades komisjonis, see on äärmiselt oluline küsimus, see on seotud äh, ka mõjuhinnangutega ja ma tean, et ähm, Itaalia eesistuja vägagi äh, soovis seda edendada. jah tänases intervjuus te mainisite neid samu punkte, mida te ka ettekandes juba mainisite, ähm, rääkisite digitaliseerimise olulisusest, see on äärmiselt äh, tähtis, kui me äh, näeme, kui äh, oluline on IKT valdkond ja kui kiiresti see kasvab, samuti suurandmete valdkond, kui suur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 intervjuu juurde jäin enne, te mainisite digitaliseerimise tähtsust, te olite äh, ülereguleerimise vastu ja seda te ka ettekandes mainisite, see on äärmiselt tähtis selleks, et luua ettevõtjate sõbralik keskkond. samuti te rääkisite, et on vaja suurendada vahendeid eelkõige just kaitsevaldkonnas äh, ja need on kindlasti need poliitikavaldkonnad, mis on Euroopa jaoks äärmiselt tähtsad ja samuti äh, räägite ka reindustrialiseerimise taset kahekümne protsendi võrra ja te mainisite ka, et see protsendimäär ei ole nii oluline, aga sellegipoolest tuleks tagada see, et tootmine jääks Euroopasse, see on, ja need on väga head eesmärgid, aga me teame, milline on tegelikkus ja juba mõningate näidete ähm, alusel te seda ka kirjeldasite nüüd viimaste, viimase viie äh, aasta jooksul on viis miljonit töökohtu äh, kaduma läinud ja samuti välismaised otseinvesteeringud on kaduma läinud, maksekoormus on kaks korda nii suur kui USA-s ja pea kolm korda suur, nii korda suur kui Jaapanis. samuti elektrikulud ähm, on kaks, kahekordselt nii suured kui Euroopas ja teadus-arendustegevuses on mahajäämus, seda te ka mainisite, Euroopa on neljandal kohal ähm, langenud innovatsiooni valdkonnas, samuti ähm, Te rääkisite mm, koolitusest, haridusest, töökohtadest IKT valdkonnas, seal on väga suur puudujääk, meil on vaja uusi õppekavasid selleks, et jääda konkurentsivõimeliseks ja nüüd kapitali juurdevool muutub aina nõrgemaks. Ehm, nõudlus on suur, aga mm, juud-, juurdepääs on väga väike. ja te mainisite juba seda viiesaja miljonilist ehm, lünka nii et need, lisaks nendele meetmetele, mida te täna juba mainisite, et milliseid meetmeid te võtate konkreetselt eh, ja mida saab rakendada selleks, et Euroopa konkurentsivõimelisust globaalsel tasandil eriti eh, võrreldes USA, Lõuna-Korea ja teiste juhtivate riikidega eh, tagada ja kuidas te motiveerite liikmesriike panustama sellesse, Eh, et nad Euroopa eh, konkurentsivõimelisust samuti edendaksid, eh, mida te soovite teha energiakuludega, samuti erinevate lubadega, näiteks minu koduriigis Austrias käsitletakse üht taotlust, mis puudutab äh, siis ähm, gaasitoru ehitamist äh, juba kaheksakümmend kolm, ähm, juba ähm, kolmkümmend kolm kuud, äh, mis on palju rohkem kui lubatud. suur tänu, teie kõne oli tõesti kõige pikem, aga mind katkestati, ütleb kõneleja. nii. ma kontrollisin, aga hea küll, pole hullu. ja nüüd kolleegid, kui te lubate, annan sõna ähm, jälle volinik Pienkovskale. ta sai mitu-mitu küsimust. ja nüüd oleks vaja neile vastused saada ja peale seda teeme teise küsimuste-vastuste vooru. palun, proua volinik. suur aitäh. ma katsun need küsimused ühekaupa läbi võtta, aga kui ma midagi olen äh, vahele jätnud, siis äh, Äh, saan hiljem vastata. nii, kõigepealt. Äh, mitmed teist, austatud parlamendiliikmed, küsisid äh, konkreetsete meetmete kohta, küsisite, milliste konkreetsete teemadega me tegeleme ma tahan kõigepealt üle korrata, et ähm, ma äh, tahaksin välja tulla nii vähese arvu õigusaktide ettepanekutega kui võimalik. Äh, meil on võib-olla isegi äh, meie valdkonnas on kõige, kõige suurem arv neid õigusakte, mille me tagasi võtame, aga igal juhul praegu me kontrollime neid õigusakte, kas nad on vajalikud. see on meie lähikuude töö ja rõhutan veel kord, kõige olulisem Euroopa Liidu jaoks on äh, äh, tööstus, piiriülene e-kaubandus, standardid, platvormid, vastastikune tunnustamine ja jõustamine. see on tõesti väga oluline teema. olemasoleva õigustik raamistiku asjakohane täitmine on väga tähtis. standardid on väga olulised nii kaupade kui teenuste puhul ja kosmoseküsimused. me peame kahele prioriteedile erilist tähelepanu äh, pöörama Galileo ja Kopernikus alles eile õhtul saadeti äh, kosmosesse äh, üks satelliit, see oli edukas ja me tahaksime muidugi, et Galileo ka kahe tuhande kahekümnendaks aastaks täielikult rakenduks. Galileo tsiviiltiib on, on meie jaoks kõige olulisem. samuti äh, tuleb mõelda, kui oluline on Galileo meie julgeoleku jaoks. tähtis on koostöö Euroopa kosmoseagentuuriga muidugi äh, koostöö on olnud kord äh, parem, kord halvem, aga äh, mina oleksin rahul, kui ko koostöö oleks hea. kosmoseagentuur koosneb liikmesriikidest, kosmoseagentuur teeb ka teiste riikidega tööd, seega kui me neile ikkagi raha anname, tahame, et meil oleksid head kontaktid, suhted peavad head olema ja me tahaksime ka, et nad täidaksid oma mandaadis ette nähtud ülesandeid. loomulikult on investeeringutest puudu, seetõttu tahaksin teile ka üleskutse esitada. EFSI, EFSI, strateegiliste investeeringute fond peab rahastama äh, mitut tuhandet projekti. kümme nendest aga on ainult, on tööstusele pühendatud. mina tahaksin, et tööstusele eh, pöörataks rohkem tähelepanu, mitte ainult infrastruktuurile. kõik kõikide liikmesriikide poolt tuli alles hiljuti ainult üks projekt, nüüd on neid juba kümme, aga ikkagi on see arv väike võrreldes meie, eh, meie soovidega anda Euroopa täht-, tööstusele nagu tähtsam roll. muidugi see platvorm, mille kaudu mina liikmesriikidega suhtlen, on konkurentsinõukogu, see äh, suhtlus ei toimi päris hästi, aga ma loodan, et see läheb paremaks, kui Luksemburg võtab e-, eesistumise üle Äh, ja loodan, et konkurentsinõukogus äh, suudame saavutada palju paremaid tulemusi. Äh, ja veel paari sõnaga nendest tööstusprojektidest, mida EFSI finantseerib. see on suur võimalus meie jaoks, näiteks energiatõhususe projektid. see on esimene asi, mis mulle nagu meelde tuleb, aga neid projekte on veel. samas on selliseid häid ettepanekuid vähe siis äh, küsiti ka selle näite kohta, mille ma tõin. ma tahan öelda, et ma lihtsalt räägin sellest, mida mõned ettevõtted on minule otse öelnud seoses paindlikkusega. Paindlikusega. Äh, ma hoolin väga sotsiaalküsimustest, me oleme sellest rääkinud ka oma öö, äh, kolleegiumis. aga tähtis on kuulata ka äh, tööstust, ettevõtjaid kes kurdavad, et Euroopas jääb paindlikkusest puudu. mitusada kvalifitseeritud töökohta, mida oleks saanud täita Euroopas paar, kolm aastat või viis aastat, lähevad väga kergelt Euroopalt, Euroopast välja, aga me oleksime väga lihtsalt saanud neid ka siin saanud hoida miks viia neid äh, USA-sse või Hiinasse? me oleme kõike seda arutanud, samuti koolituse, harituse ja oskuste küsimust. palju sõltub ettevõtetest endist. ettevõtted ütlevad, et jah, oskustöölisi on puudu. see haridus, mis ülekooli, ülikoolides antakse, meie ülikoolis antakse ja meie tööstuse vajadused ei lange kokku. siis on meile veel teaduse ja arendustegevuse kohta esitatud küsimusi. pankades Euroopas on väga palju raha, aga see raha on selliste traditsiooniliste ettevõtete jaoks. pangad riske ei võta Nad ei taha innovatsiooni, äh, uusi ettevõtteid rahastada. uuenduslikud ettevõtted peavad väljastpoolt raha leidma, väljastpoolt Euroopast ja meie tahaksime selle suundumuse muuta, äh, pöörata ära selle, sest meil peab olema e-, valik erinevaid finantsinstrumente Euroopa kapitaliturgudel miks ei saa meie luua tõeliselt innovaatilisi ettevõtteid, mis tõesti alustaksid nullist ja hakkaksid kümme miljonit äh, tulu tooma? jah, praegu räägitakse kahest miljonist, siis, siis võib-olla võib midagi, äh, mingit raha anda, aga ülejäänud juhtudel tuleb raha otsida väljastpoolt Euroopat. ma nõustun ka härra Foxiga ettevõtted on need, kes loovad töökohti, mitte riigiasutused, administratsioonid. ja ma nõustun täiesti sellega, kui öeldakse äh, vähem halduskoormust, vähem takistusi. seda on nii palju korratud, äh, seega tuleb kuulda võtta tööstust. viitan siinkohal sellele, et meie talitus on tegelikult kõige suurema arvu õigusakte tagasi võtnud. tegime seda tööd detsembris, jaanuaris. ja mulle ei meeldi sellised grandioossed plaanid ja generaalplaanid, ma ei tea. noh, kaheksa kuud olen ma nüüd ametis olnud. ma tahaksin siiski mõned mõtted paberile panna ja siis hinnake minu ja minu talituste tööd selle järgi, mida on saavutatud. tundub, et teie jaoks on võtmesõna tööstus ja pikaajalised investeerimiskavad. tõesti, see sõltub õigustiku stabiilsusest, ei saa niimoodi, et ähm, tehakse pikaajalised kavad, siis komisjon töötab välja uue äh, õigusakti ja seetõttu peavad nad oma plaane muutma ja nende eesmärgid lükkuvad kaugesse tulevikku. siis te küsisite veel VKE-de kohta. VKE-de probleemid tulenevad ka liikmesriikide probleemidest, sellest, kuidas on võimalik ettevõtet luua, kuidas VKE-sid maksustatakse need õigusaktid, mis on välja töötatud liikmesriigi tasandil, need takistavad VKE-de arengut, mitte Euroopa Liidu õigusaktid, aga muidugi mina tahan vaadata kõik sektorid läbi ükshaaval ja uurida, milline on olukord. esimene, millega ma tegelema hakkan, on keemiatööstus. keemia, keemiasektorit on tõesti väga palju ja põhjalikult reguleeritud ja seda tuleb nüüd analüüsida härra Pütikohver, kuidas mobiliseerida liikmesriike? ma muidugi ei rääkinud sellest jätkusuutlikkusest, aga konkurentsivõime eeldab seda, et ollakse ka jätkusuutlikud. energiasektoris on see eriti märgatav, sellega tuleb tegeleda loomulikult äh, tahame kuulda võtta kõiki sidusrühmi. meil on olemas ka energiamahuka tööstuse kõrgetasemeline töörühm, kuhu kuuluvad tööstuse esindajad, keskkonna või äh, vabaühendused ja ametiühingud. kui ma äh, räägin siin, kellega ma suhtlen, siis ma ei suu-, sellest, ma ei suhtle ainult tööstusettevõtetega, vaid suhtlen ka töötajatega ja me oleme rääkinud tööstuse jätkusuutlikkusest. olen tihedat koostööd teinud ka äh, jõustamise küsimustes liikmesriikidega ja just äh, konkurentsivõime nõukogus, loodan, et midagi hakkab liikuma, paraneb, sest praegusel hetkel, nagu ma ütlesin, suhted ei ole praegu head. aga meil on vaja liikmesriikidega koostööd teha, liikmes- ja ka liikmesriikide endi vahelist koostööd on vaja nüüd vaatan kõiki värskete silmadega ja mulle tundub, et nõukogu tasandil on siiski väga raske mingit kokkulepet saavutada. On state aid policies I will, I will uh, riigiabipoliitika. saan teile vastata kirjalikult, praegu võin öelda, et energia ja riigiabi mm, kuuluvad minu partnerite töövaldkonda, äh, volinik Kanjeta tegeleb sellega. aga muidugi see on oluline ka tööstuspoliitika jaoks. tõesti, me peame omavahel koostööd tegema ja me kavatseme tutvustada ka ühte dokumenti mis tõesti käsitleb riigiabi tööstuse perspektiivist, see on oluline. kui midagi kaheksa kuu jooksul on saavutatud, siis see on kõikide tööstusharude strateegiate ühtlustamine, parem suunamine, ütleksin isegi süvalaiendamine. ja nüüd sõnakene ka sellest Euroopa Liidu ühtsest patendist selle kohta ka küsiti minu käest. just täna arutas eh, spetsialiseerunud komitee Euroopa patendi küsimusi ja tõesti mõnede liikmesriikide jaoks oli para-, oli olukord paradoksaalne, sest ettevõtted, eh, kes eh, pidevalt uuendavad oma patente, peavad sellega vaeva nägema kõikides liikmesriikides. mõnikord on nii, et liikmesriigid soovivad vabaturgu ja ühisturgu, teinekord soovivad nad jälle kõrgemaid äh, patenditasusid. et miks siis probleem tekkis? need patendi uuendamistasud, et osa läheb nendest liikmesriigi patendiametisse, osa läheb ähm, Euroopa Patendiametile ja mõnedes liikmesriikides on patendiametid väga kõrged lõivud seadnud. ma ei tea, mis võiks see praegune lahendus olla. kui me ei ole uuendamislõivu madalale suutnud viia, siis see on ju probleemiks VKE-dele Uh, oh, thank you very much, madam commissioner. And now we've. suur aitäh ja nüüd on meil nimekirjas järgmised kõnelejad ja teen ettepaneku. annan teile kõneaega kaks minutit ja mitte rohkem, sest kümme inimest soovib sõna. ja me tahame kella viieks lõpetada, kui võimalik siis minimeerime seda kõneaega. esimene sõnavõtja, proua Komi. Grazie, presidente. Grazie. suur tänu, esimees. ma soovin tänada ka lugupeetud volinikku, et ta leidis aja ja võimaluse täna siin olla. ma leian, et sellest kohtumisest on väga palju kasu nüüd konkreetselt teema juurde. ma tean, et te keskendute ise ka vastava määruse artiklile seitse ennekõike ja olles ise selle valdkonnaga tihedalt seotud, tahan teilt küsida järgmist. kui me nüüd võtame arvesse seda, et need kaks sektorit on juba öelnud, et nad soovivad olla kaasatud, siis ma tahangi teada, milline on teie arvamus sellest? ja teiseks soovin teada, mis on see põhjus, miks nõukogu on endiselt selle kõige vastu, ennekõike just silmas pidades seda, et mõjuhinnang juba viidi läbi ja mõjuhinnang leidis, et nii tarbijad kui ka ettevõtjad toetavad seda ettevõtmist seega ma arvan, et oleks hea, kui te saate meile anda infot selle kohta, miks olukord on selline, nagu ta on. okei okay,, sorry. Nonii. ma veel jäin kuulama siin. aga nüüd palun, Pan Kirik suur tänu, proua volinik. wielu dziesiątków, wręcz tysięcy małych. Te rääkisite VKE-de e, toot-, e, toetamisest ja ma arvan, et e, siin on väga palju ruumi, sellepärast et mis puudutab teenuste sisseostmist, siis me teame, et VKE-d on võimelised ikkagi vägagi keerulised, keerulisi tooteid tootma, aga kui nad tulevad turule, siis nad satuvad konkurentsi suurte eh, korporatsioonidega, kes on tegelikult eh, tekitanud selle, et Euroopa Liidus on tekkinud teeinstru-, industrialiseerimine. Neil on ka väga palju patente, neil on ka vastavad laborid ja seetõttu on mul küsimus, kuidas te neid VKE-sid soovite toetada? isegi kui neil on olemas oma konkurentsieelis, et kuidas nad saavad ennast tõestada, kuidas nad saavad tegutsema jääda? kuidas kuidas nad saavad äh, panna äh, kohaliku kapitali äh, oma tegemistesse investeerima? ma ei saanud täpselt sellest võrgustikust aru, millest te rääkisite, sellepärast et on ka selliseid tootmisi, mis ei ole nii komplitseeritud, kus on vaja ainult ühte mm, tootmisrajatist selleks, et äh, rahuldada kohalikke nõudmine, sellepärast mitte kõik ei pea ju tegutsema võrgustike raames. suur tänu, kolleeg. ja et me ei peaks pidevalt äh, ümber lülitama, siis äh, kolleeg suur tänu. suur tänu, proua volinik, selle eest, et olete üritanud sellest terviklikult läheneda tööstuse problemaatikale. ja ma tuleksin ka innovatsiooni küsimuse juurde tagasi. mul on äh, olemas innovatsioonialased viimased uuringu andmed ja need äh, rajanevad äh, suurel vastajate valikul. nii et me teame, et kulud on kuuekümne protsendi määral takistuseks ja seitsekümmend protsenti ettevõtetele tekitab see eh, takistusi. nõudluse ebastabiilsus eh, kakskümmend kaks protsenti ja seetõttu oleks mul üks küsimus. on teada, et olemasolevad äh, instrumendid nagu COSME ja VKE instrument ja Horisont on äh, äärmiselt keerulised just VKE-dele. kas äh, komisjon ka kavatseb uusi instrumente välja töötada või neid lihtsusta, olemasolevaid lihtsustada? või siis kavatseb komisjon äh, pöörduda äh, liikmesriikide poole, et ümberstruktureerimisprotsesse lihtsustada selleks, et äh, VKE-d saaksid ka lihtsamini, et nii-öelda teise võimaluse, et nad ei kardaks nii väga läbi kukkuda. To ask madam Werner to take a floor. proua Werner, palun. aitäh, härra eesistuja kõigepealt äh, suur tänu äh, proua Piankovska selle hea ülevaate andmise eest ja selle katse äh, eest olulisi tööstusvaldkondi komisjonis koordineerida, ma arvan, see on oluliseks lähtepunktiks ka meie arutelu jaoks. nüüd, kui ma lugesin teie kirja, siis ma nägin, et sellel on Äh, samasugune struktuur nagu vastavalt teadlasele aastal kaks tuhat neliteist ja seetõttu ma sooviksin ka teada, et te ütlesite, et tegu on esimese dokumendiga, et äh, kas vahepeal on ka juba mingi vahearuanne või mingi selline nii-öelda inventuur tehtud Äh, et, et on olemas ka ettevalmistus juba vastava teatise jaoks äh, aastaks kaks tuhat kuusteist ja nüüd ma tuleksin tagasi äh, tööstus neli nulli juurde, tööstusrevolutsioon neli null, seda ka juba mainiti ja see on oluline ka just meie VKE-de konkurentsivõimelisuse jaoks, nimelt et nad ei kaotaks ühendust digitaliseeritud turuga, vaid vastupidi, eile õhtul ähm, ka siin räägiti, et tegelikult digitaalne revolutsioon peaks juba läbi olema saama ja seetõttu ma sooviksin ka teilt teada, kas oleks võimalik, et sel äh, aastal tuleks see välja ka kontseptsiooniga tööstus äh, neli nulli jaoks, mis käsitleks äh, peale suurandmete ka teisi küsimusi ja, ja näiteks ka VKE-dele, mida nemad peavad veel ette võtma. aa, ei, mul on veel kõneaega ja siin ei ole viidatud äh, piisavalt ka reindustrialiseerimisele, mis on ka kahekümne protsendi ähm, suurune. Te ütlesite Andesplatile antud intervjuus, et arvud ei ole nii olulised, äh, aga ma sooviksin teada, et äh, kas see, kas need eesmärgid on üldse veel saavutatavad või olete mingisugused uued eesmärgid seadnud? suur tänu, Te olete väga hästi reegleid järginud, lugupeetud kolleegid, ja oma ajast kinni pidanud. palun, härra Erkson. suur tänu, esimees. ma jätkan nüüd rootsi keeles, kui lubate ma olen seisukohal, et kui me tahame ikkagi olla usutavad oma tööstuspoliitikaga, siis me peame tõsiselt võtma kogu ettevõtmist ja nägema asja pikas perspektiivis Euroopa majanduse probleem seisnebki selles, et asju nähakse lühiajaliselt, seda nii investeeringute kui panganduse osas ja tööstus ise tegelikult on ka suhteliselt lühinägelik, tööstus ei ole valmis riske võtma või siis on osad tööstuse valdkonnad, mis kipuvad liialt riskeerima. ma pelgan mõnevõrra seda, et et uus komisjon hakkab ka liialt lühiajaliselt asjadega tegelema. ma näen juba vastavaid märke. me võtame teadusuuringutelt raha ära, selle raha, mis juba oli selleks ette nähtud. ja see tähendab seda, et ja kui ma vaatan, et uues komisjoni investeeringute kavas ei ole selliseid pikaajalisi investeeringuid ette nähtud, kõik, mis seal kirjas on, on ikkagi selliseks lühikeseks perspektiiviks ette nähtud aga majandus puudutav on alati ju pikaajaline ja väga oluline on seda silmas pidada, aga see on kuidagi ükskõik kõrvale jäetud. kas volinik Penkovska usub ka seda, et siin esineb oht, et komisjon on liialt lühiajaline oma ettevõtmistes, selle asemel, et panustada tõsiselt Euroopa konkurentsivõime tõhustamisesse? suur tänu teile ja nüüd palun madam Mönst aitäh. aitäh ka minu poolt, mul oleks kolm küsimust teile. kõigepealt eh, te rääkisite väga palju tööstuse arengutest, see on ehm, kahtlemata kõik väga õige, aga meil on väga suuri erinevusi liikmesriigiti. meil on eh, mõned riigid nagu Hispaania, Kreeka ja Iirimaa, Portugal ka, kus eh, tööstuse areng ja ja töökohtade osas on suuri puudujääke ja me näeme seal tõesti väga suuri erinevusi äh, Prantsusmaa ja Saksamaa vahel. nii et äh, mida te kavatsete just äh, nende liikmesriikide jaoks ette võtta selleks, et sealse tööstuse arengut edendada, see oli nüüd esimene küsimus. nüüd teiseks, te ütlesite, soovite ettevõtte sõbralikumat keskkonda luua, see on ka õige. kas te oleksite ka valmis oma kolleeg voliniku Spidlaka, kes räägib, on vastutav ka sotsiaalküsimuste eest, ühisel kuulamisel kaaluma ka seda, kuidas tööstusarengut muuta ka töövõtja sõbralikumaks, sellepärast et ma arvan, et töövõtjate pool on ka äärmiselt oluline, et sellega arvestataks. tööõigus, töötajate õiguste kaitse ja nii edasi on ka tähtis ja kolmandaks ma täna lugesin ühest uudisest, et te soovite ähm, ka, ähm, ka äh, relvavaldkonna või kaitsevaldkonna äh, teadus-arendustegevust äh, edendada, soovite sada miljonit ähm, Euroopa Liidu eelarvest eraldada sada miljonit, siis ma sooviksin teada, et et mida te siin silmas peate täpselt, kellega te siin osas kõnelenud olete, mida arvavad liikmesriigid äh, sellest ähm, ja milliseid konkreetseid projekte siin kaitsevaldkonnas relvastamise osas silmas peeti, aitäh! Grazie presidente e buon pomeriggio. aitäh, härra esimees. tere pärastlõunat, lugupeetud volinik ma soovin teid tänada, et leidsite aja täna meiega kohtumiseks äh, ja ma tunnen teile kaasa, et teie hääl on juba vaikselt järele andmas. aga ma põhimõtteliselt jätkan sealt, kus eelkõnelejatel pooleli jäi. ma tahan samamoodi puudutada määruse artiklit seitse ohutuse määruses ja te mainisite ka juba midagi olulist, nimelt äh, toodete päritolu märgistamine. see aitab paremini tagada infot äh, tarbijatele ja ettevõtetele, aga kahekümne kaheksandal mail nõukogu lükkas tagasi kompromissi võimaluse ja komisjon ütles, et äh, ta soovib teha koostööd nende liikmesriikidega, kes ei toetanud seda Made in lähenemist selleks, et kõik erimeelsused ületada ja jõuda kokkuleppele. aga see kompromiss vähemalt minu meelest peaks olema seotud ainult paari konkreetse sektoriga, kus meil on just erilised huvid äh, tarbija kaitsmiseks ja tootmise kaitsmiseks, võtame näiteks jalatsid, riideesemed, äh, lisaks ka ehete valmistamine ja veel mõned olulised sektorid, ma juba tean, et te teete selle osas tööd, aga vahest saate mulle veel täiendavat teavet anda olukorra kohta tervikuna? ja palun, härra Tošenovski, palun viimasena. aitäh, härra eesistuja. ka mina sooviksin tänada selle võimaluse eest, et olete tulnud siia meie ringi nii sissejuhatuses kui ka vastute, vastustes Te olite vägagi ähm, äh, üldine, äh, rääkisite paljudest küsimustest, aga ma tuleksin selle juurde tagasi, mida ähm, kõneles proua Niibler, see puudutab siis Galileo Copernicuse ähm, programme, et just neid süsteeme praegu need äh, projektid jõuavad just käivitamisfaasi ja mul olekski küsimus selle kohta. tegu on Euroopa Liidu projektidega ja siin on väga palju aspekte, mis sõltuvad liikmesriikidest, aga Galileo ja Copernicus, äh, neid, äh, nendega tegeletakse Euroopa Liidu tasandil. mul oleks teile järgmine küsimus. mida te soovite ette võtta, sellepärast äh, Euroopa Liit on siin konkurentsis ähm, satelliitvaldkonnas ka teiste äh, riikidega ja Euroopa Parlament ka küsis juba, et ähm, nende süsteemide satelliit, nende süsteemide tsiviilkasutuse kohta, aga see on loovi-, seotud ka julgeoleku, turvalisuse küsimustega. et kuidas neid süsteeme kavatsetakse kasutada? see oleks huvitav äh, mitte ainult kaubanduse äh, vaatevinklist, vaid ka teiste, teised küsimused oleksid olulised. varem meil ju ISISe ja Venemaaga probleeme ei olnud, aga nüüd on ka need probleemid lisandunud ja ka nendega tuleb arvestada. suur tänu, head kolleegid. ja nüüd veel kolleeg äh, Helmer, palun. jah, aitäh, esimees ma vabandan, et ma nii viimasel hetkel siin sõna saan, et ma vist andsin märku küll varem, aga no nüüd proua volinik, te viitate keemiatööstusele kui Euroopa edunäitajale aga kuidas te kommenteeriksite härra Jim Ratcliffe'i märkusi, kes on Euroopa keemiatööstuse üks tähtsamaid juhte, kes ütles, et Euroopa keemiatööstus kümne aasta pärast suure tõenäosusega ei pruugi üldse olla, kui vastavaid hinnapõhimõtteid ei korrigeerita. ja täna kohtusin terasetööstuse esindajatega, enda peamised mured olid energiahinnad ja ülemäärane reguleerimine. ja see tegelikult rabas mind, seda sellepärast, et täna hommikul, lugupeetud volinik, ma lugesin teie kirja, ma ka vastasin teie kirjale minu kirja põhisisu seisnes selles, et te eirate või vähemalt ei pööra piisavalt tähelepanu nendele võtmeteemadele, mis praegu pärsivad tööstuse arengut ja selleks on energiahinnad. ilma sellise kvaasireligioosse elemendita, see, mis puudutaks taastuvenergiaallikaid ja siis see ülemäärane reguleerimine ma saan aru, et te vähemalt olete hakanud ülereguleerimise teemaga juba tegelema, aga ma ei näe samasugust ambitsioonikust ja entusiasmi siiski, mida see eeldaks. proua volinik, meie läbi energiapoliitika äh, puudut-, sunnime töökohti, investeeringuid liikuma offshore'ile, mis iganes äh, rafineerimistehastest me räägime kõik need äh, valdkonnad ja kõik need tehased lähevad äh, teiste jurisdiktsioonide alla, kus on kehtestatud madalamad keskkonnakaitsenõuded, nii et me mitte ainult ei õõnesta Euroopa tööstust, vaid me ka suurendame üleilmseid äh, CO2 heitmeid ja see on ju puhas hullumeelsus. suur tänu, viimane kõneleja nüüd. härra Crespo Eh, muchas gracias eh,. Muchas gracias, senora komissaria por.... suur tänu, suur tänu komisjoni esindajale, et äh, leidsite täna mahti siia tulla. nagu te teate, sotsiaalmajandus ja solidaarsus Euroopas on äh, hõivanud rohkem kui seitse koma kaks miljonit inimest ja lisaks on meil miljoneid ja miljoneid partnereid mujalt. tegemist on sektoriga, mis on suhteliselt hästi suutnud seista vastu majanduskriisile, mis on päädinud kasinusmeetmetega ja enamik konservatiive siin ruumis muide toetas seda sotsialistide poolt välja pakutud lahendust sotsiaalsektor on inimestele näidanud, kuidas tegeleda tootmisega selliselt, et samas ei pea ka järgima turujõudusid. ma tahaksingi teada, kas COSME programmi raames näiteks on võimalik kuidagi panustada Euroopa turgude jätkusuutlikkusse, seda just sotsiaalsektori mõttes VKE-d moodustavad peaaegu üheksakümmend protsenti kõikidest ettevõtetest minu riigis. ja nad panustavad väga suurel määral seega ka majandusse. aga nad saavad ainult umbes kolmkümmend viis protsenti riigihanke lepingutest. TTIP-i kohaselt on nüüd eesmärgis panna paika juriidilised regulatsioonid, mis võimaldaksid hargmaistel ettevõtetel ületada kõikvõimalikud takistused, mis nende ettevõtete enda meelest on olnud seniseks kaubandustõkkeks ja pärssinud vabakaubandust. aga mida teie arvate, millised saavad olema TTIP-i leppe tagajärjed ja seda just VKE-de jaoks Euroopas? lisaks tahan teada, kuidas see hakkab mõjutama töö kvaliteeti Euroopas on teil ka mingeid arvnäitajaid välja tuua või teete lihtsalt hüpoteetilisi järeldusi? esimees, proua volinik, tegemist oli viimase kõnelejaga praegu. meil on tegemist väga huvitava aruteluga ja vahest nüüd soovite vastata küsimustele. aitäh, härra esimees kõigepealt märkus nendele, kelle küsimustele ma tervikuna vastata ei jõua, või vähemalt ei vasta nii põhjalikult, kui te ilmselt sooviksite. ma võin öelda seda, et äh, ma saadan teile omad vastused kirjalikult, aga nüüd see made in toote päritolu teema. tõepoolest, Euroopa Komisjon viis läbi vastava uuringu, uurisime artikleid seitse ja nagu te ilmselt ka teate, nõukogus selles osas üksmeel puudub, kahjuks ja ma võin üle korrata seda, mida ma nõukogus juba ütlesin. Euroopa Liit taandubki ju kompromissidele. mina ei saa aktsepteerida seda, et pool Euroopast lihtsalt blokeerib kogu paketti, turujärelevalve ja tooteohutuse paketti ja seda pelgalt ühe artikli tõttu mis on samas ülejäänud Euroopa jaoks või ülejäänud poole jaoks Euroopas väga oluline. mina ei näe seal siin mingit põhjust blokeerimaks kogu paketti. nii et üritame teha, mis vähegi võimalik, aga kahjuks kokkulepe senimaani puudub. Äh, seda muidugi väga kurb tõdeda ja uuringu põhjal võib öelda, et tõesti uuriti neid sektoreid ja see artikkel seitse või see made in just jalatsi tootmises ja, ja keraamikasektoris, et see on oluline, aga ma võin lihtsalt üle korrata seda, mida ma ütlesin, et on väga kahetsusväärne, et me sellises väikeses ja vähese tähtsusega küsimuses ei suuda kokkulepet saavutada. samal ajal on meil ju siin kaalul väga oluline turujärelevalve ja tooteohutuse kogu pakett. nüüd taas industrialiseerimine VKE-de poolt ma nõustun teiega igati. nii et äh, võin vastata siin mõlemale saadikule, kes selle, seda puudutava küsimuse esitasid. jah, meil on rahastamise allikad olemas nii VKE-de jaoks kui ka innovatsiooni jaoks. meil on selline laiaulatuslik äh, finantsmeetmete kogum olemas, täpselt samasugune nagu näiteks Ameerika Ühendriikides päris tervikuna see veel hetkel ära rakendatud ei ole ja just praegu arutame, kuidas kasutada ära finantsressursse võimalikult hästi erinevatest Euroopa programmidest, aga kuidas samamoodi kasutada võimalikult hästi ära riikide poolt pakutavat. no siin on see puutumus ka ühisturuga. seda arutame ka hetkel VKE-dega. ühisturg on midagi sellist, mida VKE-d väga ootavad Nad ei soovi näha sellist killustatust, nagu Euroopa Liidus praegu on, et on kakskümmend kaheksa erinevat äh, õiguslikku režiimi, kakskümmend kaheksa erinevat reeglite kogumit. seda sellepärast, et nemad suudavad võistelda ainult väljaspool asuvate konkurentidega, juhul kui nad muutuvad äh, tugevaks Euroopa Liidus sellest ei piisa, et ettevõte on tugev ja tõhus ühes riigis, ta peab olema tugev Euroopa Liidus tervikuna ja siis suudab konkureerida ka teistega maailmas. ja nüüd tööstus kõigi jaoks. see on teema, mille osas me teeme koostööd volinik Oettingeriga. siin on mõned küsimused, millele peame rohkem tähelepanu pöörama, näiteks infrastruktuur, suurandmed ja geoblokeeringud e, e-kaubandus aga silmas tuleb pidada seda, et mõnes liikmesriigis on jah, sellised programmid juba olemas, meil on Prantsusmaal olemas vastava, vastav programm olemas, äh, Saksamaal on üks programm olemas, ka Hollandis ja Rootsis, aga meie vajame hoopis sellist üle-euroopalist programmi, üle-euroopalist kontseptsiooni. ei piisa sellest, et igal liikmesriigil on oma eraldiseisev kontseptsioon olemas sellepärast ongi oluline ka digitaalne ühtne turg ja sellepärast on ka vastav tegevuskava meil loomisel. nüüd kaitseküsimused ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika vastav kõrgetasemeline töörühm on juba kohtunud ja nad tulevad kokku millalgi ka pärast suve lõppu aga oluline on see, et see vastav töörühm teeb tõsiselt tööd ja eesmärgiks on, et järgmise aasta märtsikuu lõpuks oleks olemas raport sellelt kõrgetasemeliselt töörühmalt ning et seal oleks tuvastatud kaks-kolm erinevat tehnoloogiat, mida on võimalik rahastada Euroopast ja seda kolme aasta jooksul, enne kui see mitmeaastane finantsraamistik äh, lõpeb. ja siis võib-olla on võimalik rahastada ka äh, teadusuuringuid seoses julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga ja seda siis järgmiseks, äh, järgmise finantsraamistiku all sellesse gruppi kuuluvad ettevõtjate esindajad, teadlased, ka poliitikud. ma arvan, et see liikmeskond on päris kohane. härra Erikson mainis seda, et, et me vist ei tegutse väga pikaajalist perspektiivi silmas pidades. ma võin öelda seda, et jah, me vajame pikaajalist perspektiivi, aga me vajame ka lühiajalisi tulemusi Euroopas selliseid tulemusi, mis on kodanike jaoks nähtavad, tööstuse jaoks nähtavad ja ka meile nähtavad, ja seda ka lühema aja jooksul, kui ma oleks öelda viieteistkümne või kahekümne aasta jooksul. ja selliseid lühiajalisi tulemusi oleks hea välja käia suisa iga-aastaselt härra Tošenovski, ma võin öelda seda, et järgmisel aastal on meil ette nähtud Galileo vastav tegevuskava mis vaatab seda, kuidas ettevõtted võiksid saada kasu nendest teenustest ja rakendustest, mida Galileo välja pakub. ja lõpetuseks ülemäärasest reguleerimisest ja ka energia küsimusest. ma ei eira seda teemat. ma olen igati ülemäärase reguleerimise vastu, ma olen igati ülereguleerimise vastu ma üritan omalt poolt nii palju kui võimalik lihtsustada erinevaid regulatsioone ja energiateema kohta võin öelda seda, me ei saa olla üks ja see ainus piirkond, mis teeb endale liiga, teeb endale liiga väga kõrgete kliima ja keskkonnaeesmärkidega. kui kõik on sellega nõus, siis jah, liigume selles suunas aga kui Euroopa on see ainus piirkond, kes lähtub nendest ülikõrgetest standarditest, siis tõepoolest see seab meie tööstuse suurde ohtu. aitäh! suur tänu, proua volinik, tänan teid vastuste eest, tänan teid teie sissejuhatuse eest. ja loodetavasti õnnestub meil veel mitmel korral käesoleva aasta jooksul kohtuda, ilmselt küll mitte enne suvepuhkust, aga millalgi pärast puhkust seda selleks, et arutada neid samu teemasid, sest tegemist on meie jaoks väga oluliste küsimustega, oluline on leida kriisist väljumise strateegia. viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal juulil hommikul ja pärastlõunal kohtume oma komisjoniga uuesti, nii et viieteistkümnes ja kuueteistkümnes juuli hommikul ja õhtul. aga veel kord suur tänu volinik Penkovskale, soovime teile kõike head!